suur tänu, sellisel juhul siis lähme edasi. härra Ostpakitš, Uspakitš. You have to push the button, Mr. Uzbekit. You have to push the button. vajutage ka mikrofoni nuppu nuppu härra Uspakic. Eh, eh, suur tänu, härra president. ma sooviksin teid teavitada sellest, et ma toetan seda otsust. ja ma tahtsin teid sellest teavitada ja nüüd midagi sisu kohta ka. kallid kolleegid mis puudutab nõukogu ja komisjoni direktiivi eh, mikromajandusüksuste kohta ja aastaaruandeid, siis siin on tegemist aruteludega, mis peab, eh, mis puudutab kõiki tasandeid, kõik arutavad seda, nii Euroopa Liidu eh, institutsioonid kui ka kohalikud ametid ja võimud. ma arvan, et meil oleks vaja ühenduse reegleid siin, kuid ma usun, et tegemist on siiski sellega, et me peame hõlbustama mikromajandusüksuste tegevust, samas me ei tohi aga kahjustada ühisturu äh, tegevust ning ühiseid konkurentsireegleid. ma usun, et äh, ühine maks tuleks ette näha mikromajandusüksuste jaoks selle maksu võiks välja arvutada, kas siis äh, võttes arvesse seda, kui mitu inimest töötab neis ettevõtetuses või muude kriteeriumite alusel. kõnelejad katkestati. ma selgitaksin siin hääletuse äh, selgitusteks antakse sõna üheks minutiks ja minul on kõht tühi, nii et mingeid järeleandmisi ei ole. härra Jaar, palun, teil on sõna Äh, suur aitäh, härra president, mis puudutab äh, erandivõimalust äh, mikromajandusüksustele raamatupidamisaruannete esitamise osas, siis Euroopa Parlament on toetanud ebavajaliku bürokraatia tühistamist ning kuue koma kolme miljardi eurone erand, siin on väga selge toetus mikromajandusüksustele liikmesriikidel on õigus otsustada, mis nad ise teevad, ma arvan, et paljud riigid nagu Saksamaa kasutavad näiteks seda ning tänu sellele eh, mikromajandusüksused mitte ei võida ainult eh, aega ja raha, ligikaudu kaks miljonit eh, eurot. see on ka heaks näiteks sellest, et Euroopa Liit on kodanikulähedasem, kui me seda arvame ja loodetavasti seda eeskuju jälgivad paljud teisedki. ja nüüd härra Moti üheks minutiks, palun. E lugupeetud president, kallid kolleegid. ma ei toetanud Leene raportit. kahjuks on siin äh, tegemist äh, mikromajandusüksustega, mis on küll äh, Euroopa Liidu selgrooks, kuid ka kardetavasti see mm, raport äh, pigem äh, tekitab konkurentsimoonutusi äh, ettevõtete ning liikmesriikide vahel, seda me ei taha kriisi ajal. meil on vaja tõhusat vahendit selleks, et tagada meie konkurentsivõime turul ning samuti võimaldada mikroettevõtetel saada krediiti pankadelt. ja just nimelt aastaaruannete alusel hinnatakse, kas ettevõtted on maksujõulised või mitte, seda ka mikroüksuste puhul ma arvan, et oleks vaja pigem stiimuleid äh, ning äh, mis võimaldaksid äh, noortel ettevõtjatel tõesti konkurentsivõimelised olla ning saada samal ajal ka krediiti, sellepärast et tihtilugu suurpangad on siiani suurettevõtetega ainult tegelenud. suur tänu ja proua Haakin, palun! suur tänu, härra president, mul on väga hea meel toetada Leene raportit, mis aitab meil vähendada halduskoormust mikromajandusüksustele. üks asjaolusid, mida me, millest me räägime korduvalt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega, on äh, bürokraatia äh, kogus ja, ja paberitöö arv, paberitöö mahukus, mida tuleb, tuleb teha, et ettevõtet pidada. ja põhimõtteliselt on üsna põhjendatud see, et mikroettevõtete puhul ei rakendada samu põhimõtteid nagu suuremate ettevõtete puhul. tegemist on on väga õiglase ja põhjendatud reageeringuga, milles võetakse arvesse väikeettevõtete muresid. üha rohkem võtame me vastu uusi õigusakte, aga täna me muudame ühte vana õigusakti, mis äh, aitab meil luua parema ärikeskkonna ja suurendada konkurentsivõimet väikeste ettevõtete hulgas, ma arvan, et see on väga väärt äh, ettepanek. härra Bonsignore, palun. Grazie, president. Io... suur tänu, härra president tahaksin avaldada tunnustust raportöörile härra Leenele, Euroopa Liit vaatab, mis toimub ärimaailmas ja me oleme seda täna ka tõestanud, minu fraktsioon iseäranis on alati toetanud väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ühena meie prioriteetidest ja seetõttu ma leian, et on väga hea, et me oleme teinud seda, mida me, mida me tegime me tahame vähendada bürokraatiat, äh, täiendavaid kulusid äh, mikromajandusüksustele, tõenäoliselt on sellest kasu mikromajandusüksustel üleüldse raskel majanduskriisi ajal, ma olen nõus, et see säte peab olema paindlik ja võimaldama liikmesriikidele rakendada direktiivi äh, sel hetkel, kui see on kõige parem ja optimaalselt, vältides erinevaid illegaalseid arenguid, mis võivad tekkida kontrollide äh, suure vähendamisega seoses. suur tänu ja järgmine päevakorrapunkt, mida me asume seletama, on Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend raporti esimene sõnasoovija oma fraktsiooni nimel ja seetõttu ta saab kaks sõna, on härra Philippe Lambert. Teil on sõna, palun. Monsieur Lambert is.... Oh. Hi. Yeah, Mr härra president, austatud kolleegid, ma usun, et see hääletus, milles me osalesime, on äh, üks äh, päris müstiline hääletus, kolm fraktsiooni osu-, esitasid oma ühise resolutsiooni, äh, aga panid sinna paika tähtaja, mille puhul teised fraktsioonid ei saanud esitada muudatusettepanekuid, sellepärast et tähtaeg oli liiga kiire ja siis, mis puudutab äh, teksti, siis äh, tegemist on viie eesmärgiga kuue poliitikaga, parlament esitab resolutsiooni, mis on täiesti sisutu ja ei käsitle mitte midagi ja seda toetavad kolm kõige suuremat fraktsiooni. minu meelest äh, see muudab meie parlamendi naeruväärseks me selliste poliitikate puhul, mis on nii olulised nagu Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend ja see oleme, meie arvamus on täiesti mõttetu. Mona Nicole Manescu ja järgmisena Ramona Nicol Manesco. täna president, nagu kõik teavad, äh, liberaalid on näidanud ja seda, et nad soovivad õigemat lähenemist strateegiale Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend. vaatamata sellele minu arvates ei ole piisavalt edasi arendatud mõningaid aspekte ja ma tahaksin juhtida teie tähelepanu asjaolule, et et selles strateegias Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend puuduvad selged seosed strateegia ja ühtekuuluvuspoliitika vahel. ühtekuuluvuspoliitika ja sellega tagatud rahaline toetus on oluline piirkondlikuks arenguks ja seetõttu see peab keskenduma piirkondadele me teame, mida selle kohta on öelnud nõukogu ja liikmesriigid peavad strateegiad hakkama ellu viima, kuid samuti on tähtis, et äh, äh, õigesti käsitleks neid küsimusi ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Äh, ja kohalik omavalitsus peab võtma ka vastavad kohustused endale ja me soovime, et see oleks peegeldatud strateegias, strateegias, mida hakatakse ellu viima riiklikul ja kohalikul tasandil. järgmisena härra Luhar în cadrul reuniunii informale a consiliului european din unsprezece februarie meil oli üheteistkümnendal veebruaris nõukogus mitteametlik äh, kohtumine ja valitsusjuhid andsid meile oma arvamuse selle kohta, kuidas finantsolukorda parandada. peale selle rääkisime me ka äh, Euroopa strateegiast aastaks kaks tuhat kakskümmend, lähtudes Lissaboni strateegiast. meil on siinkohal vaja ette nähtud prioriteetidest kinnipidamist, nende austamist. see tähendab ka seda, et me peame Euroopa erinevate regioonide iserasusi arvestama on väga tähtis tagada ja tugevdada konkurentsivõimet selleks, et loodaks uusi töökohti. otse loomulikult on meil vaja ka investeeringuid väga paljudes erinevates valdkondades, ka investeeringuid teadus- ja arengutöösse. peale selle tuleb mõelda ka kõikide regioonide iseärasuste peale, sellepärast et ainult niimoodi on meil võimalik ka ametlikud eesmärgid saavutada, mis on paika pandud Euroopa Liidu strateegias aastast kaks tuhat kakskümmend. eriti tähtis on investeerida haridusvaldkonda, ilma haridusse investeeringuteta ei ole meil võimalik majanduskasvu saavutada. suur tänu! härra president, vaadates nõukogu järeldusi ja arutelu ju toimus Brüsselis, eh, koos olid volinikud ja eh, riigijuhid, valitsusjuhid, riigipead, siis Euroopal on tõepoolest ees seismas väga tõsised küsimused, majandusküsimused on äärmiselt tõsised, aga Euroopa peab näitama üles solidaarsust ja peab võitlema spekuleerimise vastu, mis nüüd on juhtunud selles ajas, selle äh, aja jooksul äh, loodud on uued Euroopa institutsioonid selleks, et spekuleerimise vastu võidelda. Äh, räägitakse sellest, et vaja on Euroopa Valuutafondi ja tõepoolest, me peame igatahes tegutsema e-, efektiivsemalt. härra Uspaskitš, üks minut suur tänu. lugupeetud kolleegid. räägiksin paari sõnaga Euroopa strateegiast aastani kaks tuhat kakskümmend. põhimõtteliselt iga algatus, mis olukorda Euroopas parandab, on asi, mis väärib toetamist, aga see ei tähenda seda, et seda strateegiat ei võiks ka kritiseerida. käib seega igasuguste Euroopa strateegiate kohta ning ega siis strateegia kaks tuhat kakskümmendki sellest ei pääse. ma arvan, et me peame eh, kaotama piirid Euroopa ja siseriiklike eh, reeglite vahel. ma ei räägi muidugi mitte niisugustest eh, valdkondadest nagu kultuur või kultuuripärand, aga majandusvallas on Euroopa turg, meie ühine turg, kui asi toimiks vastupidi, siis tähendaks see, et eh, geograafilised piirkonnad Euroopa Liidus hakkavad rakendama erireegleid mulle tundub, et Euroopa Liit peab rakendama ühesuguseid majandustingimusi kõikide jaoks. on vaja toetada teadus- ja äh, arendustegevust, on vaja toetada uusi tehnoloogiaid, aga peab märkima ka seda, äh, härra, äh, kõnelejad katkestatakse. Um... ma katkestasin teid ja proua Ajala Senderit ei ole kandnud, härra Tuundis, üheks minutiks palun tänan, president. ma hääletasin selle raporti vastu. ja seda põhjusel, et, et see peegeldab jällegi uusliberaalset Lissaboni strateegia lähenemist mis kõigepealt äh, tekitas need probleemid, millega me praegu silmitsi seisame ja suure tööpuuduse Euroopa Liidus. me vajame äh, radikaalseid muutusi Euroopa majanduse sotsiaalpoliitikas, mille eesmärgiks peaks olema äh, töötajate õigustes austamine ja täielik tööhõive nõukogu ja parlament peituvad liikmesriikide probleemide taha ja ei tegele nende probleemidega koos, kollektiivselt. Kreekat peetakse mustaks lambaks selles valdkonnas ja talle sunnitakse peale väga karmid meetmed, mis ilmselt saavad äh, järelmõjutusi ka teistes liikmesriikides. me vajame korralikke kokkuleppeid ja ole Äh, oleme sunnitud üles näitama õiget solidaarsust Euroopa ülesehitamisel. härra Kaczmarek, daamid ja härrad, president, mina leian, et Euroopa Liit vajab uut strateegiat, mis võimaldab meil üle saada finantskriisist selle strateegia üheks oluliseks elemendiks peaks olema liikumisvabaduse suurendamine kõikidele inimkategooriatele, üliõpilastele, teadlastele, pensionäridele, töölistele ja seda mainitakse väga sõnaselgelt ka resolutsioonis. samuti on hea, et me rõhutame toetust VKE-dele, sest ilma VKE-deta ei ole võimalik sellest kriisist välja tulla. osa inimesi arvab, et see strateegia ei rõhuta piisaval määral ühtekuuluvuspoliitika tähtsust Ähm, ma ei nõustu nendega, sest see rõhuasetus on olemas. me väidame, et see on oluline Euroopa Liidu tuleviku jaoks ja kui seda ellu viiakse, siis ükski strateegia ei aita meil jalule saada. härra Bonsignori järgmisena. suur tänu, härra president. nüüd on äh, poliitilises mõttes aeg täiskasvanuks saada. kriis on näidanud, et meil on vaja paremat koordineerimistööd. Euroopa institutsioonid peavad rohkem koostöövalmidust üles näitama. meil tuleb rohkem pöörata tähelepanu struktuuridele ja me peame hoolitsema selle eest, et väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid toetatakse rohkem kui senini. meil on väga tähtis ka siseturg ja ühine fiskaalpoliitika, nendele tuleb samamoodi tähelepanu pöörata. väga paljud tegid minevikus nii, nagu nad ei näeks, millist mõju avaldavad Ameerika pangad Euroopa Liidu turgudele. nüüd on aga viimane aeg hakata rääkima asjadest nii, nagu nad tegelikult on ja selleks on meil vaja julgust ma arvan, et Barroso nõukogu ja parlament peavad tõesti hakkama tegema julgemaid samme. ja nüüd viimasena härra Tšernetški, palun härra president, daamid ja härrad, see uus strateegia, mis puudutab aastat kakskümmend, eh, kaks tuhat kakskümmend, on Lissaboni strateegia noorem vend. ja kui me nüüd vanemast vennast vanemalt vennalt midagi ei õppinud, siis me ei eh, saa jälle eksamid läbi, sest me ei ole lihtsalt elust midagi õppinud. Euroopa liidrid tulid kokku, rääkisid eh, Lissaboni strateegia vajalikkusest, aga eh, liikmesriigid hoopis vähendasid inimeste vaba liikumist. aga see uus strateegia, millest me praegu räägime, on nüüd natukene parem seda me oleme näinud eh, mõne kuu jooksul, siin räägitakse rohkem ühtekuuluvusest, aga tegemist on ikkagi niisuguse soovide nimekirjaga. sest eh, me peame vaatama, kuidas see kõik näeb välja järgmises eelarves, järgmise eelarveperioodi jooksul. mulle tundub, et see eh, strateegia võimaldab vanadel liikmesriikidel domineerida uute üle ma ütleksin kolleegidele nüüd nii, et me hääletame viit või me selgitame viiteist hääletust, teil on aega üks minut ja see võtab väga kaua aega, kui nüüd keegi tahab midagi esitada kirjalikult, siis palun tehke seda. ja mul on nüüd praegu üks lisa hääletuse seletus, see puudutab ikkagi Euroopa Ülemkogu üheteistkümnendal veebruaril suur tänu selle võimaluse eest, härra president. Euroopa Liidu strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend sai minu ei-hääle osaliseks, on täiesti selge, et nüüd me läheme uuesti neoliberaalse majanduspoliitika rada see äh, võitleb väga tõsiselt äh, protektsionismi vastu, sest tegelikult see on see, kuidas riigid saavad näidata oma kätt majanduspoliitikas. on ju täiesti selge, et äh, kõige selle taga on empiiriline kontseptsioon, siin öeldakse, et määrused Eh, jõustatakse automaatselt, kui liikmesriigid eh, seda ise ei tee, siis on igasugused järelevalveorganid Euroopa tasemel ja eh, räägitakse ikkagi, et siin on tegemist kohustusliku, juriidiliselt siduva tegevusega, mitte vabatahtlikkusega. proua Aleksander on tagasi tulnud, tal on võimalus nüüd oma hääletust selgitada Mm, suur tänu, president. suur tänu. ma tegelikult ei olnud lõunat söönud, ma pidin tööd tegema oma kabinetis äh, eelarve kontrolli komisjoni liikmena soovisin öelda, et ma hääletasin Euroopa Liidu strateegia kaks tuhat kakskümmend poolt, on oluline, et parlament oma seisukohti väljendab, kuid teatud, mul on teatud reservatsioonid, mida ma tahaksin selgitada kolleegidele ja nimelt lõikes kaheksateist, nii nagu see praegu on sõnastatud, on põhimõtteliselt valesti öeldud, on öeldud, et kontrollikoda kritiseeris komisjoni ja liikmesriike sellepärast, et nad ei suutnud äh, hallata rohkem kui kaheksakümmend protsenti Euroopa eelarvest, kuid tegelikult üks, esimest korda üheteist aasta jooksul Kontrollikoda tegelikult õnnitles neid ja andis positiivse hinnangu eelarve täitmisele ja sellele, kuidas liikmesriigid on suutnud äh, ära kasutada kolmkümmend protsenti eelarvest, mis on äh, ette nähtud põllumajandusel ja ma usun, et lõike kaheksateist äh, võivad meie kodanikud valesti tõlgendada, kus on öeldud et, et kaheksakümmend protsenti Euroopa eelarveliste vahelistest rahadest ei olnud korralikult ära kasutatud. see on viga, mida tuleks parandada. härra Manesko, järgmisena Goldstone'i resolutsiooni kohta. Mr Manescu oh,. I m sorry, it is Nicole again vabandust, tegelikult äh, Ramona Nicole. Uh, am votat împotriva raportului. tänan, tänan, president. ma hääletasin eh, selle raporti vastu. kuigi tundub, et tegemist on äh, eh, esmapilgul hea algatusega, milles analüüsitakse Iisraeli-Palestiina konflikti ja mõeldakse, milline oleks parim lahendus sellele piirkonnale kuid mina sooviksin objektiivsemad raportid, mis oleks äh, paremini kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja humanitaarõigusega. kuid ma olen tähele pannud, et Iisraeli valitsust äh, võrreldakse Hamasiga ja me teame, et Hamasi näol on tegemist organisatsiooniga, kes on Euroopa Liidu terroriorganisatsioonide nimekirjas. sel põhjusel ma arvan, et Iisraeli-Palestiina konflikti ei saa lahendada sellise raportiga ja seetõttu ma hääletasin selle vastu. järgmisena härra Jasarus. tänan, president. kohtunik Goldstoni soovitused kujutab endast kõrgesti austatud isikute hinnangut, mida me peaksime austama. tegemist ei ole poliitilise avaldusega, ei ole tegemist poliitilise raportiga ja seetõttu see tuleks ellu viia. mina hääletasin poolt. kuigi ma ei nõustu selle raporti kõikide sätetega, kuigi ma leian, et oli õige see raport täna parlamendis heaks kiita ja loodetavasti see aitab kaasa rahu loomisele Lähis-Idas. tänan. proua Dodzi ei ole kohal. järgmine, Kristiina Bruvai, sõna on teil. tänan, president. detsembris kaks tuhat kaheksa Iisrael pani toime brutaalse rünnaku Gaza sektoris, mille tulemusel tuhat nelisada tsiviilisikut, nende seas ka viiskümmend neli last, said surma nõndanimetatud Goldstone'i raport äh, üritab välja pakkuda objektiivseid meetmeid ja uurib ning toob välja ka need kohutavad kuriteod ning samuti viitab sellele, milliseid rahvus, rahvusvahelise õiguse aspekte on Iisraeli poolt rikutud selle brutaalse rünnaku käigus ja selle tulemusel Ungari erakond Jobbik ja äh, Rahvapartei äh, parlamendis hääletasid äh, selle poolt ja Rahvapartei otsuse poolt. millega edendatakse Goldstoni soovituste elluviimist ja ma tahaksin Äh, paluda vabandust Palestiina ohvrite eest, kuna Ungari valitsust äh, oli alati olnud Goldsteini raporti vastu, mis tegelikult ei lange kokku äh, Ungari üldsuse, üldsuse seisukohaga. härra Van Dalen. Eh, president, Goldsteini raport on liiga ühekülgne, liiga palju asju on pandud Iisraeli õlule ja Hamas tegelikult kasutab ära kodanikke, kasutab neid ära inimkilbina mis lihtsalt eh, peatavad relvarünnakud. Goldstone ei räägi sellest üldse. on niisugused maad nagu Pakistan, Saudi Araabia ja Liibüa, eh, keda samamoodi käsitleti ja need on niisugused riigid, keda ei tunta meie poole fantastiliste demokraatiatena ega ka siis sõnavabaduse eest võitlejatena ja niisugune eh, suhtumine on mõjutanud Goldstone'i raportit ja sellepärast mina hääletasin Goldstone'i raporti vastu. suur tänu, proua Roitova võttis oma sõnavõttu tagasi, proua Takula, palun. härra Takula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 kõik hääletasid selle vastu, me nõustusime, et, et enamus täiskogu osalejad teatud mõttes aktsepteeris kõik need kaheksasada raketti, mille Hamas on välja tulistanud tsiviilelanikkonna vastu ja pidevalt jätkab ähvardusi ja sel põhjusel äh, äh, oli Iisrael sunnitud oma kodanikke kaitsma ja seetõttu on kurb, et te see väga ühepoolne raport leidis heakskiidu, kuigi mitte eriti suure häältajate enamusega, ma loodan, et tulevikus seda ei juhtu ja meie Euroopas jätkame võitlust sõnavabaduse ja demokraatia ning inimõiguste eest ja suudame ka rohkem demokraatiat Lähis-Itta importida. Eh, härra president, ma luban, et ma räägin lühemalt. Eh, Goldstone'i Goldstone ei ole kindlasti mitte mingisugune ehm, objektiivsuse vooruse verstapost ja selles mõttes on väga kahju, et situatsiooni ehm, Lähis-Idas kujutatakse ehm, mustvalgena, nii nagu tegemist oleks mustvalge filmiga, et on olemas halb tegelane ja hea tegelane. asi on tunduvalt keerulisem ja me ei tohiks niisugusi ühepoolseid arvamusavaldusi toetada. mina isiklikult Eh, käisin Serodi linnas ja Hamas pommitas seda linna rakettidega ning mulle tundub, et see raport on midagi sellist, mille üle meie küll uhked ei peaks olema. Eh, mina olen just selles konkreetses kohas pole käinud, aga olen käinud paljudes teistes kohtades Lähis-Idas. härra president me oleme kuulnud väga palju proportsionaalsusest ja mina tegelikult eh, ei tea, mida Iisraeli vastased peavad proportsionaalseks ma ei tea, mis siis saaks, kui eh, Iisrael võtaks eh, sama palju rakette ja viskaks neid Gazasse, kas siis see on proportsionaalne või? igatahes Kõlstoni raportiga on minul niisugune tunne, et kui räägitakse vägivallast, siis nad unustasid ära selle, et, et lööminguks läks poksimatši ajal, nii et, et kõik asjad on tõmmatud kontekstist välja e,. vigu on tehtud loomulikult e,, Iisrael tahab jõuda niisuguse e, olukorrani, kus oleks stabiilne e, Palestiina aga kui nüüd hävitatakse infrastruktuuri, siis see ei vii eesmärgini, aga loomulikult niisugune ühepoolsus mingisuguste arvamusavalduste puhul on viinud kaugemale kahe riigi kõrvalasu, kõrvuti asuva riigi üksmeele saavutamise. nüüd härra Lambsdorff, üks minut. suur tänu, härra president. liberaalid hääletasid täna Goldstone'i raporti soovituste elluviimise vastu, sellepärast et tegemist on väga vastuolulise küsimusega ja nende soovituste puhul pole ükski Euroopa Liidu liikmesriik nendega nõustunud. me teame, et seal raportis äh, teatud organisatsioone nimetatakse terrorismitlikeks organisatsioonideks ja sellepärast meie ei saa sellele raportile alla kirjutada. meie hääletamine ei tähenda aga seda, et me ei leia, et me peaksime seda küsimust edasi uurima, ei, me leiame, et uurimiskomisjon tuleks sisse viia. jah, Iisrael peab tõesti kõik erinevad aspektid läbi uurima ja vastavad meetmed ka vastu võtma. meie hääletuskäitumine ei tähenda seda, et me ei leiaks, et Iisraelis on vaja alustada rahuprotsessi. me oleme kuulnud seda, et iisraellased ja palestiinlased hakkavad uuesti läbi rääkima, vähemalt mitteametlikult oleme me seda kuulnud. on väga tähtis, et mõlemad administratsioonid tuleksid ühte kokku selleks, et tagada rahu sealses regioonis ja me toetame seda algatust. seda õudsem on see, et Iisrael praegusel hetkel Lääne-Jordanimaal lubab veel asus, asus asundusi rajada, sellepärast et see takistab rahuprotsessi. järgmisena äh, Valgevene äh, ja härra Mikolatšis üheks minutiks. tänan, president. suur tänu mina olen veendunud, et Euroopa Liit peab andma selge sõnumi. Euroopa Liit peab üles näitama valmidust äh, suhteid üle vaatama, kui Valgevene ei lõpeta inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete rikkumist, ei jõua me mitte kuhugi. väga kahetsusväärne on ka, et äh, Valgevene president võttis vastu otsuse internetikontrolli kohta. arvamuse vabadust äh, piiratakse, see kahjustab demokraatiat ja Valgevene kodanikud äh, ei saa usaldada ei oma riiki ega ka Euroopa Liidu esindajaid. demokraatliku opositsiooni esindajad vahistati natukene aega tagasi ja see on sarnane äh, arengutele, mis toimusid eelmise aasta juulis ja ei tohi ära unustada seda ka, et kohe on algamas seal valimised. härra Kolmenovski, palun. president, daamid ja härrad, suur tänu, et see resolutsioon ja on heaks kiidetud Euroopa Parlamendi poolt. selle resolutsiooni poolt hääletades me avaldame oma soovi toetada vähemuste ja põhiõigusi Valgevenes see samuti tõestab seda, et me oleme sõnavabaduse, meediavabaduse põhiõiguste eest Euroopas ja mul on hea meeles, et Euroopa Liit toetab Poola vähemust Valgevenes ja ma tahaksin äh, rõhutada ühte asja, et liikmesriigid peaksid oma naaberriikide sõprades eeskuju näitama ning tagama vähemuste õiguste täieliku austamise meie liikmesriikides. härra Kasmarek, üks minut. president, daamid ja härrad, mina hääletasin selle resolutsiooni poolt. me soovime legaliseerida poolakate ühendused Valgevenes, me avaldame oma solidaarsust kõikide Valgevene kodanikega, eh, kes eh, ei saa täielikult nautida kodanik, kodakondsuse hüvesid. ma kohtusin Valgevene saadikuga eile, eh, kes oli väga huvitatud sellest, milline on rahvasaadikute kavatsus selle resolutsiooniga seoses. ta arvab, et me ei ole seda olukorda Poola massiteabe vahendes objektiivselt kajastanud. ma arvan, see ei ole õige, meie kavatsused on palju laiemad, need käsitlevad vähemuste õigusi, miinimumnorme ja ma arvan, et see on Valgevene ja valgevenelaste hüvedes. proua Andrikiene, tänan, president. ma toetasin seda resolutsiooni kodanikuühiskonna ja rahvusvähemuste olukorra kohta Valgevenes täna ma tahaksin veel kord avaldada oma suurt muret hiljuti toimunud inimõiguste rikkumiste pärast Valgevenes, kodanikuühiskonna liikmete vastu, äh, rahvusvähemuste esindajate ja nende organisatsioonide vastu. ja ma tahaksin avaldada oma täielikku solidaarsust Valgevene kodanikega, kes ei suuda oma kodanikuõigusi täiel määral kasutada. ma mõistaksin ka äh, sügavalt hukka Angelika Borise arreteerimise, kes on poolakate ühenduse esinaine äh, Valgevenes ja Anatoli Libetskov, äh, kes on opositsiooni juht ja ähm, demokraatlike jõudude ühenduse juht, äh, kes on korduvalt külastanud ka meie koda. kahetsusväärselt äh, valgevenelased ei suuda kasu saada väga paljudest projektidest ja ettepanekutest Eh, mida rahastab Euroopa Liit eh, meie idanaabruspoliitika raames. tänan. härra Takula. kiitoksia, arvoisa puhemies. suur tänu, president. mina arvan, et olukord Valgevenes on äärmiselt oluline. meie eurooplastena peame meeles pidama, mis on meie väärtused. rõhutan seda, sest meil oli just väga eh, kurb hääletus Goldsteini raporti üle. kõik, mis puudutab Kaukaasiat, Valgevenet, Ukrainat, me ei tohi nende puhul unustada oma väärtusi, sõnavabadus, demokraatia, me ju, meil on ju väärtustel põhinev ühinus, ühendus ning see peab kehtima ka Valgevene puhul. vähemuste õigusi tuleb austada, me peame võitlema nende eest Valgevenes ning need vähemused, keda on halvasti koheldud, keda kiusatakse taga, kelle usulisi veeld-, veendumusi eh, rikutakse, ka seda tuleb kõike arvestada. härra president, kuigi mina toetan palju seda, mida öeldi eh, Valgevenes, kas on eh, just siin õige koht, kus me peame loengut Valgevenele nende demokraatia defitsiidi üle? vaadake, mis siin meie ümber toimub praegusel hetkel eh, tegemist on ju meie kahekümne seitsme liikme poliitbüroodega. meil pole olnud mitte mingisuguseid referendumeid või kui on olemas referendum, siis visatakse tulemused aknast välja ja, ja nüüd eh, me mõistame hukka Nõukogude Liidu loomulikult, aga praegu on meil olemas ühtne põllumajanduspoliitika, ühtne kalanduspoliitika ja pole üldse mitte mingisugune ime, et eh, kõik need endised kommunistid on eh, on nende jah-häälte tagasi ja, ja ikkagi eesmärgiks on taastada vana Nõukogude Liit. ja ühesõnaga tuletagem siis meelde, mis juhtus Orwelli loomafarmis kus härra Koonis. Monsieur le Président, au-delà du contenu même de cette résolution, je voulais. härra president, hoolimata, ma ei taha siin rääkida mitte sisust, vaid olen lihtsalt äh, põhimõtteliselt äh, selle resolutsiooni vastu. patrioodid äh, Prantsusmaal, flaamid Belgias, neid kiusatakse taga ja sellele parlamendile ei lähe see üldse mitte korda. nüüd aga tahame teistele rahvastele siin äh, koha kätte näidata. vabandust, meil on väike tehniline probleem, sellepärast et inglise keele kanalilt tuleb soome keel. loodame, et tõlkekanalid saavad paika. kas mind on nüüd kuulda? nagu ma ütlesin, meil on probleeme flaamidega, ungarlastega, austerlastega, sellepärast et vähemusi kiusatakse taga nendes riikides ja sellel Euroopa Parlamendil on see täiesti ükskõik, nüüd aga hakkame me siin mujal maailmas teistele kohta kätte näitama. eelmisel nädalal võtsime me vastu resolutsiooni Ukraina kohta, kus on kirjas säte, Äh, mis äh, solvab väga paljusid äh, Ukraina patrioone, patrioote. Stepan Bandera on nende rahvuskangelane ja ta töötas väga rasketes tingimustes kahe totalitaarse režiimi vahel, ühel pool oli Hitler ja teisel pool Nõukogude Liidu režiim ja paljude ukrainlaste jaoks on ta rahvuskangelane ning ukrainlased tunnevad, et Euroopa Parlament on neid solvanud. jah rahvusparlamendid tihti võitlevad oma naabrite vastu. ka härra Griffin on patrioot ja ma ei tea, kas tema äh, oleks äh, selle vastu, kui me ütleme, et Jeanne d'Arc on rahvuskangelane. ei, ma ei usu seda, nii et ma arvan, et olgem ettevaatlikud, kui me räägime teiste riikide rahvuskangelastest. sellega me oleme selle raporti käsitlemise lõpetanud, me oleme poolel teel ja nüüd jõuame finantstehingute maksustamiseni esimesena ECR-i nimel äh, Kay Swinburne. tänan, ECR tunnistab, et finantsteenuste tööstus ei pääse äh, sellest kriisist. on väga palju kahju tekitatud äh, läbi mõtlematu käitumise ja loomulikult äh, nüüd selle lahenduse kulud peavad langema nendele, kes selle süüdi on ja tuleb kehtestada uued süsteemid selleks, et ennetada taolist olukorda, eh, taastekit ja on vaja süsteemseid vigu vältida. on võimalik, et rahvusvaheliste lepingute lepingute raames on saabunud aeg eh, ka finantstehingute maksu kehtestamiseks ükskõik millised ka kõhklused, kahtlused ei ole selle süsteemiga seoses, ei tohiks välistada ühtegi meedet, mis aitab eh, olukorda parandada ja mis saab rahvusvahelise üldsuse toetuse. enamik Äh, meie res-, äh, enamik tänaseid resolutsioone sai meie toetuse, kuid välja arvatud lõige seitse ja seda kahel põhjal. me oleme vastu sellele, et Euroopa Liidul oleks pädevus uusi makse kehtestada ja kuigi see lõige on väga ettevaatlikult sõnastatud, siiski viitab see taolisele võimalusele. teiseks, et finantstehingute maksu eesmärk ei peaks olema äh, mingisuguste projektideks raha kogumine, vaid see peab tagama tulevikus finantsturgude stabiilsuse ja kaitsma meid selliste sündmuste vastu, mis võivad põhjustada kaost finantsmaailmas. Äh, see resolutsioon keskendub liiga palju finantstehingute maksudele äh, ja Euroopa Liidule ja mitte liikmesriikide maksukogumise suutlikkusele ja ütleb, et seda raha tuleb kasutada kliimaprojekti rahastamiseks, selle asemel, et finantsturgu stabiliseerida ja minu arvates selle maksu kehtestamine ei ole võimalik globaalse toetuseta ja seetõttu äh, me hääletasime nii, nagu me hääletasime. härra Higins, üks minut palun. president, mina Eh, jäin erapooletuks finantstehingute maksustamise resolutsiooni puhul, sest tegemist on eh, mitte eh, adekvaatse tekstiga, tegemist on tohutu, tohutu usaldusfondide väljaaitamisega, niisuguse respektse panga nagu Goldman Sachs väljaaitamisega, aga kui arutati seda spekuleerimist nende eh, riskifondide poolt, nende käsutuses on rohkem kui kakssada miljardit eurot ja nad spekuleerivad praegu euro vastu. Nad spekuleerivad eriti eh, Kreeka vastu ja Euroopa Komisjon isegi ei liiguta kulmu selle peale, ta ei tee absoluutselt mitte midagi, vaid hoopis eh, sunnib äh, vaeseid inimesi äh, maksma nende parasiitidele äh, ja nüüd, kui me räägime veel finantstehingute maksustamisest, siis need fondid ja pangad peaksid kasutama investeeringuteks seda raha, mitte hävitama Kreeka ühiskonda. Borgesia härra president, meie jäime erapooletuks. aga mina olen selle vastu, et finantstehingutele pannakse peale maksud. ma olen seda ka mitmeid korda selgelt välja öelnud. siin räägiti minimaalsest äh, maksust finantstehingutele. me ei ole selle vastu, et Euroopa Liidul oleks õigus kehtestada otsemakseid ja see on tegelikult äh, kõikides liikmesriikides ju ka olemas, aga me oleme nende sätete vastu, mis on paigas siinses resolutsioonis. Saksamaa põhiseaduslik äh, kohus on juba arvamust avaldanud selle küsimuse kohta nädal enne Rompuy ametisse nimetamist äh, räägiti, et meil ei ole piisavat läbipaistvust ning öeldi, et äh, CO kahe äh, heitmete otsemaksustamisele mõeldakse. see mõjutaks aga otseselt Euroopa kodanike elu. see maks ei ole põhiseadusega kooskõlas. suur tänu, järgmisena härra Hannan. täna president ma ei ole veendunud, et on vaja finantstehingute maksu, kuid ma aktsepteerin neid, eh, selle maksu toetajate motiva-, eh, põhjendusi. ja kuigi heas usus inimesed võivad ähm, erinevaid järeldusi teha, aga äh, taolise finantstehingute maksu kehtestamine ainuõigus Euroopa Liidu poolt on minule vastuväide ja Tobini maks on siin ka näiteks ja see kuulub nende riikide jurisdiktsiooni, kuhu see maks kuulub. miks siis praegu hääletati nii suure häälteenamusega süsteemi poolt, mis ei ole kasuks Euroopa Liidule? vastus on see, et see vastab teatud selle koja liikmete soovidele ja eelkõige see annab Euroopa Liidule sõltumatu tuluallika, mis tähendab seda, et ta ei pea pöörduma tulu saamiseks liikmesriikide poole. arvestades kõiki teisi ettepanekuid, mida on esitatud finantsjärelevalve harmoneerimiseks, alternatiivsete fondihaldurite kohta ja nii edasi, me näeme City of Londonile suurt ohtu ja me näeme, et ka Euroopa Liidus äh, võib see kaasa tuua suure vaesuse. härra Kamal. suur tänu, president ükskõik, kes ka ei mõtle hiljuti toimunud finantstehing äh,, finantskriisile ja finantsjärelevalvele äh,, kus mõningaid pankasid peeti liiga suureks, et nad suudaksid ebalustada ja äh, korjati maksumaksjatel miljoneid, et toetada neid pankasid äh, kui me mõtleme äh, globaalse finantstehingute maksust, siis tundub see mõistlik, kui me soovime finantskriisi ohvreid abistada. aga kõik need on põhimõtteliselt vaestes riikides, aga kui me mõtleme sellele, kuidas seda maksu hakatakse kehtestama ja milline saab olema selle tõeline mõju äh, finantsturgudel, siis tegelikkuses pangad kannavad need kulud üle oma klientidele ja see avaldab väga suurt mõju nendele, kes tahavad arendada kaubandust arenguriikidega või arenguriigid, kes tahavad ülejäänud maailma riikidega ja see mõjutab ka kindlustuse makseid, mis on oluline osa rahvusvahelisest kaubandusest. kui me tõesti tahame seda probleemi lahendada, siis me ei peaks miljardeid andma korrumpeerunud valitsustele, me peame lahti saama tariifsetest barjääridest selleks, et paremini arendada kaubandust vaeste riikidega ja inimesi vaesusest välja tuua. ja järgmisena ühtne euromaksete piirkond, härra Paška. suur tänu, härra president. mina tahaksin kiita Euroopa Liidu püüdlusi. soovitakse sisse viia ühtset režiimi pangatehingutele Euroopa liidus, eurotsoonis, kuid pangad võivad seda süsteemi ära kasutada ja kurikarvi-, kuritarvitada sellepärast, et äh, nad on sisse viinud omapoolsed teenustasud jah, üritatakse teenustasude, teenustasusid äh, kohandada kõikides liikmesriikides. samal ajal on aga sisse viidud teistsuguseid teenustasusid, nagu näiteks äh, tasud sularaha väljavõtmisele pangafiliaalides praegusel hetkel pankadele tuleks päitsed pähe panna ja me peaksime hoolitsema selle eest, et nad ei kuritarvitaks süsteemi, mille eesmärgiks on maksete lihtsustamine. ja me peaksime vaatama ja kontrollima, kas finantsinstitutsioonid tõesti ka nendest reeglitest kinni peavad. järgmisena võltsimisvastane võitlus keset kaubandusleping ja esimesena härra Kalinovski. Panie przewodniczący, głosowałem za przyjęciem tej rezolucji president, mina hääletasin selle resolutsiooni vastuvõtmise poolt ja mina praegu esindan oma valijaid. ma ei saa millelegi leppida milleski kokku nende selja taga. Euroopa Parlament sai Lissaboni lepinguga uued volitused ja Euroopa Parlament peab tagama selle, et kodanike õigusi austatakse. ei tohi lubada saladusi nende läbirääkimiste osas, mida peab komisjon. kui nad tegutsevad eh, mitte päris Euroopa Liidu õiguse seisukohalt. ma olen väga rahul sellega, et Euroopa Parlament tegeleb Euroopa Komisjoni dokumentidega ja võltsitud kaubaga härra, äh, proua Harkin, mis puudutab võltsimisvastast võitlust käsitlevat kaubanduslepingut, siis igatahes praegusel hetkel äh, läbirääkimised, mida peetakse Doha voorus, ei ole absoluutselt üldse läbipaistvad ja igatahes äh, vaatamata sellele, milline, milliseks kujuneb äh, kokkuleppe sisu ei ole õige, see, et see toimub avalikkuse silma alt eh, kõrvale jäävalt, sest see eh, puudutab väga paljusid inimesi. me peame koos andmekaitse inspektsiooniga väga tõsiselt ütlema, mis me sellest asjast arvame, et meil on vaja avalikku eh, dialoogi, mis on läbipaistev. siin öeldakse, et infoühiskonda on vaja kaitsta, aga seda ei tohi kõike asutada, asetada kõrgemale inimeste õigusest eh, eraelu kaitsele ja õigele Äh, kohtulikule äh, kohtulikule mm, menetlusele, seda, et piiratakse Internetti, on täiesti vastuvõtmatu, sellepärast et me kõik oleme vastutavad. härra Kamal, üks minut, suur tänu. Äh, üks väga oluline asi selle resolutsiooni puhul on see, et meil äh, oli äh, allianss äh, terves kojas ning me leppisime kokku, et kui ei ole mitte mingisugust informatsiooni läbirääkimiste kohta, et kui tegemist on ainult kuulujuttudega, Äh, näiteks, et konfiskeeritakse MP3-e mängijaid, siis äh, ei saa ju mingisuguseid otsuseid langetada, see on täiesti selge, et meie kojal on vaja rohkem läbipaistvust, rohkem informatsiooni äh, läbirääkimiste kohta ja ma loodan, et see sõnum jõudis ka väga selgelt kohale komisjonile. meil on vaja rohkem informatsiooni. kui komisjon veab läbirääkimisi kahekümne seitsme liikmesriigi nimel, Euroopa Liidu nimel, siis meil on väga täpselt vaja teada, teada, mis on eh, läbirääkimiste positsioon ja kuidas see mõjutab eh, kõiki tööstusharusid Euroopa Liidus ja sellepärast ma ootan, et komisjon muutuks läbipaistvaks. Eh, Paška, üks minut. suur tänu, härra president mind teeb ärevaks Euroopa Komisjoni käitumine selle kokkuleppe osas. läbirääkimisi peeti suletud ukse taga. Euroopa Parlamendi saadikuid ei informeerituid, nii et me tegelikult ei teadnudki, mille üle me täna hääletasime. ja ma arvan, et seda menetlust tuleb muuta. Euroopa Komisjon ootab siis nüüd meilt, et me kannaksime vastutust, kas see on tõesti õige, ma ei usu, et see on õige signaal avalikkusele ja ka kogule maailmale üleüldse, sellepärast et Euroopa Komisjonil tuleb suure tõenäosusega seda lepingut mitmeid kordi üle vaadata ja see näitab, et institutsioonid ei saa koostööga hakkama. Next we come to generalized tariff preference. Mr. Kamal, one minute oleme jõudnud üldiste eh, tariifsete soodustuste kava juurde. härra Kamal, nii nagu paljud teavad, on eh, seda süsteemi eh, ootama sees läbivaatamine ja üks asi on selle juures äärmiselt oluline. oluline just selle GSP Plussi puhul on partnerluslepingud. väga paljud liikmesriigid on kirjutanud alla lepingutele ja partnerluslepingute suhtes oleme e, meie olnud alati väga kriitilised, sellepärast et need e, peavad nagu kõikidele sobima, arvestamata iseärasusi. aga siin me ei räägi mitte ainult kaubandusest, vaid tahetakse eksportida Euroopa integratsioonimudelid. on olemad e, teatud maad, kes tahaksid meile tuua kaupu ja teenuseid just nimelt soodustuste kava alusel ja nemad tahavad meiega kaubanduslepingut, aga nad ei taha sellist partnerluslepingut. ja me arvame, et kogu süsteem peab olema eh, paindlikum, sellepärast et just nimelt VKE-d peavad saama kaubelda, see vähendab vaesust. härra Hannan, Lõuna-Ameerika ja Kesk- Ameerika äh, on libisemas äh, autokraatiasse Venezuela, Ecuador, Boliivia. me näeme, et seal äh, tõusevad režiimid, mis ei ole just päris küll diktaatorlikud režiimid, kuid siiski nad ütlevad ei parlamentaarsele demokraatiale, kuigi neid on valitud nii-öelda demokraatlikult ja väga sageli me näeme, et nad saadavad laiali kas parlamendi või eh, teevad eh, ümber konstitutsiooni, nii et, et eh, nemad kalduvad kommunismi, aga keda siis praegusel hetkel kritiseerivad vasakpoolsed? Neid režiime, kes on keskelt, kes on keskmisest edukamad, näiteks Kolumbias, nad on suutnud panna piiri eh, terrorismile selles riigis teatud määral ja see näitab lihtsalt, et meie eh, koda ei eh, käitu hästi, nad peaksid olema, nad peaksid tundma häbi um,. suur tänu, härra Antoniotsi Albertini. tänan, president ja ma olen tänulik härra Labretinile selle suurepärase töö eest, mis ta on teinud selle Euroopa poliitika jaoks võtmetähtsusega küsimus. kui Lissaboni leping jõustus, siis ühenduse ähm, välitused äh, ühises välis- ja julgeolekupoliitikas suurenesid ja me paljud lootsime, et äh, sellega suureneb ka meie osalus ja kaasamine välispoliitikasse mis puudutab kõrget esindajat, siis on oluline, et ta suhtleks ka parlamendi asjaomaste komisjonidega, kui küsimuse all on nende inimeste ametisse nimetamine, kes hakkavad töötama Euroopa Liidu välisteenistuses. Äh, on vaja suurendada juurdepääsu ka salastatud informatsioonile ja konfidentsiaalse informatsioonile parlamendi poolt. Need on esimesed olulised sammud tõelise euroopaliku välispoliitika suunas, mis oleks mõjuvõimas ja võimaldaks ka Euroopale jätta oma jälg rahvusvahelisel areenil. proua Sinkler. Uh, tänan, president. ma hääletasin muudatusettepaneku seitseteist D ja üheksateist vastu, äh, äh, kus pöördutakse NATO poole ja NATO manöövrite korraldamisel Euroopa Liidus. üks nende argumente oli, kes usuvad sellesse Euroopa projekte, oli see, et Euroopa Liit on Euroopas viimased viiskümmend aastat rahu taganud. tegelikult me oleme selle vastu, tegelikult NATO on Euroopas rahu taganud oma jõududega ja seetõttu on häbiväärne, et meie koda lubas selliseid muudatusettepanekuid hääletada ja see fraktsioon, kes need muudatusettepanekud tegid, on vana ideoloogia jäänuki esindajad ja Äh, küll nad räägivad põhiõigustest, kuid NATO foos, äh, jõud olid need, kes kaitsesid Euroopat õuduste eest ja ma tahaksin, et pandakse protokolli minu tänu Kanadale, USA-le ja teiste NATO liikmesriikidele, et nad hoidsid ära sellise õudustunnena. ma usun, et Ühendkuningriikide huvides on teha koostööd kõikide nende riikidega, et ei tõuseks uus totalitaarne režiim, äh, mida nimetatakse Euroopa Liiduks ja nüüd julgeoleku ja kaitsepoliitika härra Antoniotsi. E, suur tänu, härra president. mina hääletasin selle raporti poolt ja tahtsin lihtsalt toonitada, et väga tähtis on rohkem sünergiat luua ja rohkem teha koostööd nii sõjalises valdkonnas kui ka tsiviilvaldkonnas, seda siis Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel. ja peale selle peaksime me austama ka eriarvamusi ja ka neid, kes soovivad jääda erapooletuks. minu arvates on väga tähtis luua uus hääletusmehhanism selleks, et meil oleks võimalik luua uus operatsioonide keskus Euroopa Liidus, mis alluks kõrgele esindajale sest niimoodi on võimalik Euroopa Liidu liikmesriikidel üheskoos otsustada ühiste sõjaväeliste operatsioonide üle ja vältida neid hilinemisprobleeme, mis meil on siiamaani olnud. suur tänu kannatlikkuse eest. mina hääletasin selle raporti vastu sellepärast, et siin jätkatakse teed sellel ohtlikul teel, mida Euroopa on võtnud endale Lissaboni lepinguga, eh, legitimiseeritakse Euroopa militariseerimist. ja eh, või võib juhtuda nii, et sotsiaalsed probleemid surutakse maha sõjalisel jõul, abil Euroopal on eh, väga suured ülesanded ees ja meie peaksime eh, naabrite suhtes eh, rakendama sõbralikumat poliitikat. me peaksime tagama seda, et rahvusvahelised probleemid lahendatakse diplomaatiliselt, mitte jõu abil, ÜRO kaudu näiteks, meie kodanikud tahavad seda, suur tänu. suur tänu, nüüd on kõik sõna, kõnelejad saanud sõna ja meie istung on lõppenud